veelgi rohkem kui enne, me täidame oma lubadused, ma tänan teid ette tulevase koostöö eest, aitäh! suur tänu, proua Kriboskaite! palun kolleegidel võtta istet. asume nüüd äh, hääletama kõigepealt esimene punkt on ombudsmani valimine lugupeetud daamid ja härrad, avan nüüd hääletuse ja palun teil istet võtta. Äh, lugupeetud daamid ja härrad, me teeme kõigepealt ühe proovihääletuse, nagu ka hei-, eile, selleks, et äh, ma saaks äh, tuvastada, kas saalis on kohal rohkem kui pooled saadikutest. palun, palun võtke istet ja eile oli meil siin äh, kunstnike nimekiri äh, proovihääletuse jaoks äh, ja täna ka ala, avan proovihääletuse. sama protseduur nagu eile. kas kõik on hääletanud? siis ma sulen hääletamise. hääletamine lõppenud äh, nelisada kaks, kuuskümmend kaks antud häält. nelisada kuusteist poolt, äh, ja keegi ei saanud äh, häälte enamust. lugupeetud daamid ja härrad, palun võtke istet. ootan juba tükk aega seda. üksteist kolmkümmend pidi äh, hääletus algama, nüüd on kell üksteist kolmkümmend viis. ja härra Langen, kui mina siin äh, Äh, hääletust juhin, siis peetakse ajakavast ka kinni, nii et kell on juba üksteist kolmkümmend viis. ootan veel veidi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 proovihääletusega selgus, et äh, rohkem kui pool Euroopa Parlamendi saadikutest on kohal, nüüd on seda ilmselt võimalik äh, konstateerida ka lihtsalt silmaga vaadates ja ma teavitan teid sellest, et äh, härra Brennikmaieri ja härra Jeegeri kandidatuurid on tagasi võetud. ja seega on alles jäänud proua Riia Oomen-Reuten, proua Emily O'Reilly, proua Dagmar Roth-Beirent ja härra Francesco Speroni täna me siis viime läbi teise ja või võimaliku kolmanda hääletuse. ja lugupeetud daamid ja härrad. ma arvan, et praegu on siin nüüd olemas, kohal enamus kolleegidest gut meine damen und herren! hästi, lugupeetud daamid ja härrad, avan hääletuse.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 ja valmistame nüüd ette hääletusvooru nende kahe kandidaadi vahel. nii et palun hetkeks kannatust, kuna süsteemi on vaja nüüd äh, ümber seadistada. So. Ich eröffne nun avan nüüd kolmanda hääletusvooru, lugupeetud daamid ja härrad. palun eh, andke nüüd oma hääl kolmandas hääletusvoorus kas kõik on hääletanud? kas on veel keegi, kes ei ole veel hääletanud? seega on nüüd valimisvoor lõppenud. anti kuussada kolmkümmend viis häält, kuuskümmend kolm erapooletut ja valituks osutus kolmesaja viiekümne üheksa häälega proua Emily O'Reilly lugupeetud daamid ja härrad, seega kuulutan proua Emily O'Reilly kolmanda hääletusvooru tulemuste alusel Euroopa ombudsmaniks õnnitlen proua Orelit valitsus, valituks osutumise puhul ning äh, vastavalt artiklile kakssada neli ja kodukorra lõikele, äh, artiklile seitse andma äh, ametivanne Euroopa Kohtus ja tema mandaat algab esimesest oktoobrist kakssada, kaks tuhat kolmteist, pärast seda, kui ta on Euroopa Kohtu ees vande andnud. ja nüüd soovib sõna saada volinik Šefčovitš, palun mr president suur tänu lugupeetud president kõigepealt sooviksin ma ametlikult õnnitleda proua O'Reillyt selle eest, et ta valiti parlamendi ombudsmaniks. ta on meiega siin pealtvaatajate tribüünil. palju õnne talle. and of course mr president ja loomulikult, lugupeetud president, tervitan eriti seda, et esimest korda on Euroopa ombudsmaniks saanud naine. That... pean ütlema, et me peame tiitlit muutma, sest ta on ombudsnaine nii-öelda inglise keeles, kui võtta see, ta on oli ka Iirimaa esimene naisombudsman äh, kahe tuhande kolmandast aastast, ehk siis äh, proua, teie ees seisab väga suurte väljakutsega töö ja komisjon on üks teie äh, põhilisi partnereid, sest komisjon otsused mõjutavad otseselt kodanikke nagu ka enne, siis komisjon teeb suuri jõupingutusi selleks, et saavutada positiivseid tulemusi äh, selle lahenduste leidmistel soovitustele tuginedes. väga oluline on see, et me üheskoos edastame sõnumi Euroopa Liidu kohta sellest, et institutsioonid hoolivad inimestest ja kõikide probleemide lahendamiseks tehakse kõik võimalik samuti on oluline see, et Euroopa kodanikud mõistavad oma õigusi Euroopa kodanikena, et neil on õigus äh, kaevata ombudsmanile ja see ongi see, mida Euroopa kodanike aasta endas sisaldab, ma soovin teile jõudu tulevases töös ja nende ülesannete lahendamises, mis teie ees seisavad, komisjon on, toetab teid selleks, et saavutada häid tulemusi ja sa-, ja toetada seda head koostööd komisjoni ja ombudsmani vahel, palju õnne! aitäh, härra volinik! ja nüüd äh, hakkame hääletama resolutsiooni ettepanekut, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku. lugupeetud daamid ja härrad esmalt panen hääletusele Roheliste fraktsiooni äh, resolutsiooni ettepaneku. Äh, lõike üks originaalteksti nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud ning pärast lõiket kuuskümmend kolm muuda-, esimene muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. ja teine muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud on samuti tagasi lükatud. ja nüüd äh, resolutsiooni ettepanek äh, muudetud kujul äh, tervikuna ja avan hääletuse. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. ja nüüd jõuame ühiste resolutsiooni ettepanekute juurde, mille on esitanud Euroopa Rahvapartei, SED ja ALDE fraktsioonid kõigepealt pärast esimest lõiku muudatusettepanek viisteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, nimeline hääletus. hääletamine on, on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud punkt kaks, äh, muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek, äh, muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek seitseteist, nimeline hääletus, hääletamine ava-, alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletamine alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud pärast mm, kolmandat lõiku muudatusettepanek kaheksateist, nimeline hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? Äh, hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist, nimeline hääletus, hääletus ala, alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud Äh, originaalteksti lõik neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja teine osa, nimeline hääletus, hääletus avan-, avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. vastu võetud pärast äh, neljandat lõiku muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast viiendat lõiku äh, muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. tagasi lükatud ning nüüd jõuame muudatusettepaneku kakskümmend üks juurde, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm pärast kuuendat lõiku, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud ning pärast äh, lõiku kuus number viis, kes on poolt kes on, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. originaaltekst, äh, nimeline hääletus, hääletus on lõppenud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud ning äh, nüüd äh, muudatusettepanek kolmteist, äh, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend neli, nimeline hääletus, äh, hääletamine alanud. kas kõik on hääletanud? tagasi lük-, äh, hääletamine lõpp, mm, lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend viis, äh, muudetud kujul, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. Mm, muudatusettepanek kuus pärast lõiku seitse, nimeline hääletus, hääletamine alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse nimeline hääletus, hääletamine alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud? tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, äh, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, nimeline hääletus, hääletamine alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. pärast kaheteistkümnendat lõiku muudatusettepanek kümme, nimeline hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, äh, erapooletud, tagasi lükatud. ja originaali, originaalteksti on äh, suuline muudatusettepanek härra Kalfinilt. härra Kalfinil on sõna. Régis 131. suur tänu, lugupeetud president, kallid kolleegid. lõikes kaksteist sooviksin ma teha väikese muudatuse selleks, et täpsustada seda ilma äh, mõtet äh, muutmata. me tervitame seda, et äh, säte on sisaldatud selleks, et suurendada ühe miljardi võlla, võrra toidu jagamist nendes liikmesriikides, ja siin on see vahetatud sõnad ära disincrease ehk see, see tõus selleks, et abistada kõige halvemas olukorras olevaid isikuid liidus. ma pean nüüd äh, küsima, et kas kellelgi on vastuväiteid selle suulise muudatusettepaneku vastu? ei ole. seega hääletame originaalteksti kolleeg Kalfini poolt muudetud kujul, kes on poolt, kes on vastu? kes jääb erapooletuks, seega on see vastu võetud ja muudatusettepanek üksteist, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. Ehm, originaaltekst, muudatusettepanek kolmteist äh, äh, kahes osas. esimene osa, hääletamine alanud, kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud? Äh, vastu võetud ja nüüd teine osa. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud pärast äh, punkti kolmteist muudatusettepanek kaksteist, nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. see on ka tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud. ja nüüd äh, hääletame eh, resolutsiooni teksti tervikuna, kui see ähm, tekst vastu võetakse, siis äh, muutuvad kehtetuks kõik ülejäänud äh, esitatud muudatusette-, resolutsiooni ettepanekud ja nüüd on see äh, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja resolutsioon on vastu võetud. ja nüüd hakkame hääletama kolleeg Moreira esimest raportit. Äh, hääletamine on avatud, tegemist on nimelise hääletusega. hääletamine on lõppenud. endiselt on hääletamine siiski võimalik Äh, nüüd on hääletamine lõppenud. vastu võetud. ja nüüd hääletame teist Moreira raportit, tegemist on samuti nimelise hääletamisega, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. kolleeg Suusa raport, muudatusettepanek kolm, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud muudatusettepanek äh, kaks, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. ja nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus, kes öö, hääletus on avatud hääletamine on lõppenud vastu võetud. ja nüüd äh, pean ma hääletuse ja istungi katkestama selleks, et oleks võimalik üle anda Sahharovi auhind. ma palun, et te jääksite saali